tulekahjudest. sõna annan volinik Tiimasele, palun. suur aitäh, proua president. kõnetades Euroopa Parlamenti, sooviksin kõigepealt avaldada kaastunnet kõigile neile, keda hiljutised tulekahjud on mõjutanud suve jooksul on ühendus väga tihedalt seotud olnud eh, erinevates liikmesriikides metsatulekahjude tagajärgedega. Euroopa tuletõrjelennukid on mänginud olulist rolli selleks, et toetada neid riike, kus metsatulekahjud aset leidsid ja tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et eh, selle programmi rahastamine võimaldati see pilootprogramm on ka väikseks osaks äh, kõigi nende tegevuste rakendamisest, mis äh, Michel Barnier ajal esialgselt äh, käivitati ja seetõttu tahaksin tänada ka teda. see pilootprogramm on seotud tsiviilkaitse ühenduse mehhanismiga, see toetab neid riike, kes kannatavad looduskatastroofide käes. Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja teised Euroopa Liidu riigid said anda tuletõrjelennukeid Kreekale, Portugalile ja teistele riikidele. esimest korda on meil ka kaks ühenduse lennukit mida me kasutasime koos Kreeka, Itaalia, Prantsuse tuletõrjelennukitega. see on äärmiselt oluline, kui me üritame edasi arendada sõltumatut Euroopa tuletõrjeüksust. hiljutiste tulekahjudega seoses on ajakirjanikud, eksperdid nõudnud korralikku koordineeritud Euroopa üksust, mis saaks tegeleda nende probleemidega ja reageerida koheselt, kui riiklikud tuletõrjejõud, kui nendest ei piisa. nii et me oleme võtnud samme selles suunas, et luua sõltumatut tuletõrjeüksust, mis võitleks metsatulekahjudega ja Euroopa Parlamendi poolne toetus on olnud äärmiselt oluline rahastamaks äh, tuletõrjelennukeid ja esimesest juunist kolmekümnenda septembrini Euroopa Komisjoni juhtimisel on kasutatud äh, neid lennukeid selleks, et äh, toime tulla probleemidega erinevates riikides kuuel erineval juhul on käivitatud äh, ühenduse mehhanism, mis puudutab tsiviilkaitset. Itaalia, Kreeka ja Portugali juhtumite puhul, nagu ma ütlesin, on ka teised riigid olnud sellega seotud, andes oma tuletõrjelennukeid mis töötasid siis Euroopa Liidu lipu all, mitte aga ei nähtud neid konkreetsest Euroopa Liidu liikmesriigist tulnutena. see, see puudutab siis äh, riiklikke võimekusi nende probleemidega toime tulla. Portugal, Lõuna-Prantsusmaa, Itaalia, Kreekas, äh, Attika piirkonnas äh, Äh, oli olukord äh, eriti halb. niisiis, daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma arvan, et me saame aru, kuivõrd kiireloomuline on see küsimus, kuidas selliste looduskatastroofidega toime tulla Euroopa Liidu tasandil. loodame, et sellest pilootprogrammist saab alus äh, tulevasteks Euroopa algatusteks kiirreageeringute jaoks nii metsatulekahjudega toimetuleku puhul kui ka teiste looduskatastroofide puhul või siis ka inimeste poolt põhjustatud katastroofide puhul. ja konkreetsemalt, mis puudutab äh, metsatalituste seotust sellega, nende tegevust siin siis soovib komisjon ka aktiivselt jätkata tsiviilkaitse edendamist. meil on vaja Euroopa üksust, mis võitleks metsatulekahjudega ja see on ilmselt midagi sellist, mis ka riiklike võimude puhult, poolt nähakse kui äärmiselt oluline, et me peame vastavalt inimjõude sinna suunama, seda rahastama selleks, et tulevasi katastroofe vältida ja ka võidelda katastroofidega siit tõusetub äh, rida praktilisi probleeme, konkreetsemalt just koordineerimine metsatulekahjudega võitlemisel. me peame uurima ka seda, millised peaksid olema prioriteedid tulevikuks ja kuidas erinevaid Euroopa tuletõrjeüksuseid tegevusi saab koordineerida, võtta siin näiteks öö, äh, Portugali ja Kreeka üksused, kõik see pannakse raportisse, mis saadetakse komisjonilt nõukogule, Euroopa Parlamendile. ja see puudutab siis selle suve pilootprogrammi. nõukogu, Euroopa Parlament ja loomulikult ka komisjon peavad tegema siin koostööd, et seda mehhanismi välja arendada ka liikmesriigid ei peaks siin jõude jääma, sest äh, on äärmiselt oluline, et äh, suurem, tegutsetaks rohkem tulekahjude ennetamisel. mõeldes nüüd tagasi aastale kaks tuhat üks, mis oli esimene tegevusaasta, siis küll tunduvalt väiksemas ulatuses aga aastast kaks tuhat viis eh, sekkumised viiekordistusid nii Euroopa Liidu sees kui väljaspool, umbes pool Euroopa Liidus, pool Euroopa Liidust väljaspool, koordineerimine on eh, tunduvalt paranenud. niisiis loodetavasti on võimalik seda tsiviilkaitsemehhanismi edasi arendada me oleme nüüd näinud, kuidas on võimalik sekkuda nii tsunami kui Katriina puhul. see on nüüd esimene kord, kui me räägime sellest, et inimesed tegelikult äh, lähevad katastroofi piirkonda. päris palju tööd on vaja veel ära teha. kui te olete seda raportit lugenud, siis kindlasti te näete, kui kaugele on võimalik minna tsiviilkaitse valdkonnas Euroopa kodanike kaitsel loomulikult on äärmiselt oluline ka keskkond. suur aitäh, volinik Dimas. nüüd me jõuame fraktsioonide nimel kõnelejate juurde. esimesena saab sõna saadik Skilakakis Rahvapartei nimel. Στην Νότια Ευρώπη καταστρέφονται κάθε χρόνο 400.000 εκτάρια δασών. Lõuna-Euroopas hävineb aastas üle kahesaja tuhande hektari metsa. tegemist on süstemaatilise katastroofiga. järgmistel aastatel olukord halveneb. kolmekümne, neljakümne aasta pärast oleme tunnistajaks sellele, et midagi on keeruline ette võtta kasvuhoonegaaside vastu ja olukord halveneb ja see halvenemine puudutab eeskätt Lõuna-Euroopat me tunnetame seda kõik tulevikus negatiivselt omaenda nahal. Mm, me ole, saame olema selle tunnistajaks, et suureneb metsatulekahjude ulatus. Mm, ja ma arvan, et eh, kui me räägime tavalisest metsatulekahju kustutamisest, siis see on liikmesriikide pädevuses. Lõuna-Euroopas asuvate Euroopa Liidu liikmesriikide on eh, suviti tegevas eh, sajad eh, tuletõrjujad selleks, et tulekahjusid kustutada, kuid tegemist on niisuguse hävitamise, hävitava jõuga, mille puhul me peaksime solidaarselt ja ühiste jõududega nii, niisuguste tulekahjude vastu astuma, vaatamata sellele, et tegemist on liikmesriikide siseasjadega. seepärast on oluline, et me looksime äh, Eh, tõhusalt toimiva eh, autonoomse iseseisva sõltumata Euroopa tuletõrjeüksuse, millele viitas ka volinik Tiimas. sellise üksuse loomine on oluline ja oluline on ka eh, sellise üksuse rahastamine selleks, et oleks võimalik vastu võtta tegevusplaan, mida saaks Lõuna-Euroopas vastavatel puhkudel ellu viia. on eriti oluline, et et komisjon teeb vastava ettepaneku metsatulekahjude vastu võitlemiseks. on erakordselt oluline, et Euroopa Parlament selle küsimusega tegeleb ja ma tõepoolest et inimesed tunnetavad, et Euroopa Parlamendi liikmed on mures nende olukorra pärast. järgmiseks annaksin Eh, sotsiaaldemokraatide nimel võimaluse sõna võtta proua Podimatal. aitäh. sel suvel nägime veel kord sündmuste laienevat arengut. iga suve järel peame tegema kindlaks järjekordse suurte hävingute ulatuse. me Kreekas tunneme tõepoolest leina nende sajade tuhandete hektarite maade, maa pärast, mis on hävitatud. sama mure on itaallastel, kuid nagu te juba viitasite, härra volinik Dimas, sellele, siis äh, me ei ole seni veel äh, põhjalikult suutnud midagi nendest tulekahjudest äh, ja kahetsusväärsetest sündmustest õppida me oleme teinud küll katset viimase äh, kuue aasta jooksul. samas on äh, riike ja valitsusi, kes püüavad äh, sündmusi näidata väiksemamahulisena, neil puudub minu arvates sageli ka piisav tahe selleks, et vastu võtta vastavad seadused, mis saaksid ennetavad kohustused nende ette, kes peaksid vastutama niisuguste tulekahjude ennetamise eest kui me aga räägime kodanikukaitsest, kodanikukaitsemehhanismidest, mida tuleks rahastada solidaarsusfondist, siis ma arvan, et need rahalised vahendid peab, tuleks kohe vabaks anda selleks, et kodanikukaitsemehhanisme üles e-, ehitada. Teie, härra volinik, e, teate ju kindlasti e, meist paremini, milliste metsaelu tulekahjudega on tegemist. Need leiavad aset üldise kliima soojenemise tingimustes see tähendab seda, et meil on kiiresti eh, ümber struktureerida Euroopa tasandil eh, tuletõrjekaitseüksuste töö, eh, selleks et me suudaksime reageerida niisugustele metsatulekahjudele ja rakendada meetmeid teisalt selleks, et kliimade, kliima soojenemist tõkestada. järgmisena annan sõna saadik Baranditsale arv, ALDE nimel. Efectivamente, creo que tiene que haber una política comunitaria en torno al, a la prevención, en primer lugar. jah, me vajame ühist poliitikat metsatulekahjude ennetamiseks metsatulekahjude ennetamiseks, mida, mis ikka jälle aset leiavad, nagu nägime ka möödunud suvel. tahaksin öö, ähm, mälestada neid nelja tuletõrjujat, äh, kes Tarragona tulekahju kustutamisel öö, äh, olid sunnitud maksma öö, äh, eluga tule kustutamise eest. me ei tohi unustada, et paljud tulekahjud, mis tekivad, on öö, nõnda öelda inimtekkelised inimesed on, võib kahtlustada, et äh, need tegemist on süütamistega. seetõttu me peaksime äh, hoolitsema äh, tuleohutusnõuete karmistamise ja süütajate rangema karistamise eest. samuti peame hoolitsema selle eest, et meil oleks piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et me saaksime astuda vajalikke uuenduslikke samme, muuhulgas rakendada ennetavaid meetmeid, kui äh, äh, päev, päevatemperatuur tõuseb liiga kõrgele. nüüd annan sõna Roheliste fraktsiooni nimel koda-, kolleeg Tremo Poolusele, kolm minutit. suur tänu, proua president. minu arvates on väga huvitav kuulata, et sellest tõsisest teemast räägivad ainult kreeklased, kuigi see puudutab tervet Lõuna-Euroopat. suured metsatulekahjud hävitavad tohutut kogu, tohutu koguse maad, vähendab, vähendavad bioloogilist mitmekesisust, halvendavad põllu, maaelu arengut viimas-, hiljutised tulekahjud Kreekas tulenevad asjaolust, et meie metsanduspoliitikad kas puuduvad või on kehvad. metsade kaitsetase halveneb pidevalt. seega me peame muutma oma maakasutust ning vähendama spekulatiivset äh, tegevust. minu arvates on oluline eelkõige tegeleda ennetustööga ja vähendada ohte Euroopa tasemel läbi suurema koostöö. võttes seda kõike arvesse, on tarvis tagada, et meil oleks ühine metsanduspoliitika, mis, mida oleks võimalik ka ellu rakendada ning tuleb lahti saada inimeste hulgas valitsevast segadusest, mis puudutab tulekahjude vastast võitlust ning nende ennetust. oluline on sellise üht-, leida õige lähenemine sellise ühtse poliitika väljatöötamisele samuti tuleb rakendada korralikku metsastumise äh, strateegiat. ma arvan, et me peame tagama, et liikmesriikide valitsuste poliitika ei keskenduks liigselt elamuehitusele äh, maa peal, mis ennem oli metsa all me peame mõistma, et mineviku lähenemine ei ole äh, rahu, rahuldust pakkuv, seega me peaksime leidma õige lähenemise, aitamaks kaasa bioloogilisele mitmekesisusele, me peame seda tegema nii Euroopa regionaalse kui, kui, kui kohalikul tasemel, me peame aitama maainimesi ja looma rohelisi töökohti ning aitama ka vabatahtlikel metsandusvaldkonnas kaasa aidata. me peame seega välja töötama tõhusamad mehhanismid looduskatastroofide puhuks. peale volinik Tiimase poolt mainitu on meil tarvis tagada ka, et Panier raporti järeldused oleks korralikult rakendatud. loodetavasti me liigume õiges suunas, et liikmesriigid saavutaksid korraliku koostöötaseme metsatulekahjude puhuks ja samuti on tarvis tagada ka piisav Euroopa-poolne rahastus, sest me öö, oleme selles osas oma järeltulijates võlgu. suur aitäh, annan sõna öö, kohe fraktsiooni esindajale Tšuntisele. suur tänu proua president, minu kodumaa Kreeka kannatas juba kolmandat aastat järjest äh, hävitavate tulekahjude käes. kahe tuhande nel-, seitsmendal aastal rääkisime me sellest juba päris palju, kuid probleemid jätkuvad ja vaja, piisavat kaitsetaset pole saavutatud. Ateena näiteks on Euroopa pealinn, kus on kõige suurem õhureostus, kõige vähem äh, rohelisi tsoone ning sellest tulenevad tõsised probleemid. kui me vaatame siin nüüd kliimamuutust ning seostame neid katastroofidega Lõuna-Euroopas, tuleb mõista, et liikmesriikide ja ka Euroopa poliitikad on puudulikud. me peame mõistma, et meil on tarvis korralikku keskkonnapoliitikat kliimamuutuse vastaseks võitluseks. on oluline, et mahapõlenud piirkondades öö, äh, rakendatav lähenemine oleks paindlikum. seega härra Tiinas, Tiimas, tuleks öö, äh, luua korralik eh, metsanduse register, tuleb rahastada spetsiifilisi projekte, mis aitaks vältida suure riskiga piirkondades edasisi tulekahjusid. taasmetsastamine on samuti oluline ning seda ei juhtu, kui me sellega aktiivselt ei tegele pärast Kreeka valimisi paari nädala pärast saab äh, neid küsimusi veel põhjalikumalt uue valitsusega arutada ning siis vaadata, mis täpselt Attika piirkonnaga juhtuma saab. ja ma sooviksin äh, härra Tiimasele ka head nimepäeva. härra Tsaveela, palun. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, πολύ χάρηκα που σας είδα και σας άκουσα. Suur tänu, president. härra volinik, mind rõõmustasid teie sõnad, need olid pigem äh, isegi vastuseks meie kirjale, mille me saatsime teile teisel äh, metsatulekahjude päeval. me soovisime, et Lõuna-Euroopas äh, tegutsetakse ühiselt metsatulekahjude vastu ja sinna olid sisse kirjutatud ka spetsiifilised ettepanekud väga meeldiv on, et teised Kreeka saadikud ja ka Hispaania rahvasaadikud toetavad seda ettepanekut, et me tõesti pingutaksime ühiselt Euroopa strateegia väljatöötamise nimel, võitlemaks looduskatastroofide tagajärgedega. härra volinik tundub, et äh, kliimamuutuse tagajärjeks on metsatulekahjud ja üleujutused. kliimamuutus on minu arvates tõsine struktuurne nähtus, metsatulekahjud ja üleujutused on selle tulemuseks, nagu me hiljuti nägime. niisiis, me ei peaks mõtlema lühemas perspektiivis, meil peaks olema paigas ka pikemaajalisem strateegia seetõttu ma arvan, et Vahemere riikide valitsused peaksid välja töötama korraliku poliitika, et nad mõistaksid, kui oluline on koostöö. sellest te ka rääkisite. seda tuleks teha solidaarsuse loosungi all. härra volinik, sageli on Põhja-Euroopa riikide lähenemine teistsugune aga kui me vaatame, räägime kliimamuutusest, siis võib täheldada ka, kui kiiresti asjad arenevad ja Põhja-Euroopa looduskatastroofid võivad oma loomuselt olla hoopis teistsugused, seetõttu me peame välja töötama strateegia ennetuseks ja selliste katastroofide tagajärgede likvideerimiseks. meil on tööle pandud väike üksus, mis suvel oli üsna tubli nüüd on oluline, et see väike üksus suureneks, keskkonnavolinik saab seda läbi suruda nii komisjonis kui nõukogus. rahvasaadikud lõunapoolsematest riikidest saaksid äh, koostööd teha ka oma valitsustega, toetamaks härra Tiimase algatust. ma arvan, et on väga tähtis, et kõik lõunapoolsemad riigid oleks kaasatud. ma vaatasin ka Rahvapartei ettepaneku üle, mina olen valmis seda täiesti toetuma, ma ma olen rahul sellega, et see resolutsioon koostati. seal resolutsioonis on veel üks aspekt, mida ma sooviksin rõhutada arvestades Kopenhaageni tippkohtumise lähenemist, tuleks pöörata rohkem tähelepanu meie looduskatastroofide vastu võitlemise ja ennetamise strateegiale. ning Kopenhaagenis Kopenhaageniks on meil tarvis välja töötada korralik ühenduse meetod metsatulekahjude vastaseks võitluseks, see peaks olema meie olulise, üks olulisemaid prioriteete. Loo-, loodetavasti arvate teiegi nii. härra Obermeier, kaks minutit, palun. kallid kolleegid, see, mis sel suvel toimus Kreekas, ei tohiks tegelikult Euroopas kunagi korduda toimus seitsekümmend viis tulekahju, enamik neist kulges kontrollimatult, sealhulgas ulatusid need Kreeka pealinna. see tuleneb väga paljuski sellest, see, neid õnnestus piirata ainult tänu sellele, et, et väga paljud tuletõrjujad lõid kaasa öö, vabatahtlikena. samas ei suudetud väga sageli inimlikke tragöödiaid vältida samas äh, tuleb tunnistada, et nende inimeste isiklik panust äh, ei saa hinnata või nad ei andnud, suutnud ennast panna parimat kas või tänu selle tõttu, et nende käsutuses olevad äh, tehnilised vahendid olid ajast ja arust. minu arvates on meil oluline seda isiklik, nende inimeste isiklikku panust hinnates siiski meelde tuletada, et ilma tehnilise varustuseta on äh, väga raske midagi ette võtta ja väga sageli on lokaalsetel, kohalikel võimudel ka keeruline kõiki neid vahendeid omada ja hallata. seetõttu on eraldi oluline, et me tegutseksime solidaarselt ja käivitaksime kodanikukaitsemehhanismi kõik võimalused meil on oluline, et meil siin kesk, muuhulgas Kesk-Euroopas öö, äh, Saksamaal ja Austrias eh, toimib juba üle saja aasta vabatahtlikkuse printsiip ja eh, ma loodan, et ka nendes riikides ehitatakse niisugune vabatahtlik süsteem üle. me soovitame kreeklastel samasugune süsteem üles ehitada ja me oleme nõus teie, teile selles osas ka oma koge-, teiega selles osas ka oma kogemusi jagama. Eh, Äh, kuna ise osalen Austria äh, vabatahtlike tuletõrjujate tegevuses. aitäh, need olid kõnelejad fraktsioonide nimel. esimesena saab sõna härra Barnier, kaks minutit, palun. Euh, suur aitäh, proua president, härra volinik, kallid kolleegid alustuseks tahaksin tänada volinik Tiimast selle eest, et ta meiega täna õhtul siin liitus ja tema vastuse eest eh, selles osas, millised on olnud need sammud, mida on ette võetud, et nende katastroofidega toimetulekuks. Eh, kui komisjoni president härra Barroso palus meil teha raporti eh, Euroopa ühise üksuse kohta, siis me tegime selle kohta päris palju, selle jaoks päris palju tööd. aasta kaks tuhat kuus mais esitasin esialgse raporti ja nüüd äh, näen, et see on sama ajakohane, kui ta oli siis. loomulikult ei ole Kreeka ainuke riik, äh, keda see mõjutab. Äh, see mõjutab kõiki, mitte ainult looduskatastroofide puhul, on olemas ka inimeste poolt põhjustatud katastroofid. katastroofid merel, tööstusõnnetused, on terve rida ka teisi looduskatastroofe, näiteks tsunami, võib-olla tekib tsunami Vahemeres, nii nagu kahekümnenda sajandi alguses ja see täielikult äh, tegi maatasa Massina linna loomulikult ei ole meie eesmärgiks teid äh, siin veenda nende katastroofide tõsidusest ja kliima soojenemine ja transpordimõjud kindlasti mõjutavad seda. me peame lihtsalt olema ambitsioonikamad, tahaksin tänada härra Tiimast ja tema kogu meeskonda, tema peadirektorat, kes töötavad tsiviilkaitsemehhanismide kallal, me peame siin Äh, minema kaugemale nende liikmesriikide jaoks, kes soovivad, näeme me ette koostöö, kui kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ei taha selle instrumendiga liituda, siis alustame kaheteistkümnest või viieteistkümnest ja näeme, kes on valmis sellega liituma. kui ma need äh, katastroofid siin üles loetlen, siis äh, võin öelda, et kõiki on see mõjutanud, aastal kaks tuhat kaks olid Saksamaal äh, Äh, üleujutused, pandeemiad, ka terrorism ja seetõttu väidan, et komisjon peaks selle algatusega edasi minema, julgustama liikmesriike siin samme võtma. ja parlamendi julgeoleku kaitse alamkomisjon kindlasti toetab teid. aitäh, järgmine kõne proua eest. aitäh, proua president äh, härra volinik, jälle räägime me metsatulekahjudest, sest äh, igal aastal äh, hävitavad tulekahjude osa Euroopa metsadest äh,, kliimamuutused, ülemaailmne kliima soojenemine, tulevik ei tundu eriti helge. me loomulikult ei saa täielikult vältida looduskatastroofe, aga peame siiski üritama neid vältida, vähendades kasvuhoonegaaside emissioone ja määratledes korraliku metsanduspoliitika, mis võimaldab meil tunnustada neid erinevaid äh, teenuseid keskkonnale, mida metsad osutavad, äh, on äh, ainult õiglane meenutada seda, et meie eesmärgiks on siiski Euroopa Liidu üksused paremini tööle panna, paljudes liikmesriikides on tehtud äh, jõupingutusi ja, ja neid äh, kavasid on rakendatud kohapeal, näiteks Portugalis oleme me vastu võtnud plaani, mis äh, territooriumi ümber struktureerib, meil on e eraldi eelarve äh, tulekahjudega võitlemiseks ja meil on programm, mis katab mõjutatud piirkondi, aga endiselt on meil siiski ka metsatulekahjud. seetõttu peame me tegema ära rohkem ja tegutsema paremini kõikides liikmesriikides, mida tulekahjud mõjutavad. peame nõudma ka seda, et Euroopa Komisjon võtaks vastu need äh, programmid, mille Euroopa Parlament erinevate resolutsioonidega on vastu võtnud. on äh, siin äh, mitmeid lahendusi välja pakutud, siin on juba viidatud Barnier dokumendile, aga parlament on ka teisi lahendusi välja pakkunud. mina ise olin raportöör looduskatastroofide kohta Keskkonnakomisjonis ja tegin samuti terve rea ettepanekuid. samuti on oluline öelda nendele liikmesriikidele, kes on siin toonud finantsettekäändeid äh, mehhanismi sujuvaks muutmiseks, et tegelikult äh, on tunduvalt kulukam asjade hilisem parandamine kui nende ennetamine. Kopenhaageni konverentsil on meil vaja ambitsioonikat äh, kava, kuidas võidelda kliimamuutuste mõjudega ja peame nõudma, et komisjon tuleks välja samasuguse direktiividega, direktiiviga tulekahtusest, mille komisjon äh, püstitas äh, üleujutuste osas. Äh, Alfonsi, palun. nii Korsika, Sardiinia, Kreeka, Kataloonia, need kõik olid piirkonnad, mis kannatasid tulekahjude all. me tahaksime tõesti paluda väljendada solidaarsust inimestega, kes selle all kannatasid. ma tahaksin teid, härra volinik, paluda eh, ja meelde tuletada, et eh, Korsikal valitsenud neljakümne nelja kraadine kuumus eh, on tegelikult kliima soojenemise tagajärg ja soodustab metsatulekahjude teket ja levikut. niisugustel klimaatilistes tingimustes, mida on võimalik ka prognoosida, siis on vajalik tugevdada kodanikukaitsemehhanismide toimet ja tegutseda ennetavalt sest kui tuli on juba valla pääsenud, siis on tegutsemine oluliselt keeri-, keeruline, selles mõttes tervitan pilootprojekti rakendamist, kuid äh, me peaksime tegutsema oluliselt kiiremini, me peaksime olema võimelised kaitsma loodust ja inimesi, sest selles mõttes ei pea ma normaalseks, et kahe tuhande kümnenda aasta eelarves ei ole niisuguste eesmärkide saavutamiseks äh, raha eraldatud. aitäh! järgmisena saab sõna Georgios Tussas. Είναι βαθιά πολιτικό πρόβλημα που με ιδιαίτερη οξύτητα παρουσιάζεται metsatulekahjud on peamiselt poliitiline probleem riikides nagu Prantsusmaa, Itaalia, Portugal, Hispaania ja Kreeka nendel on tõsised tagajärjed nii inimestele kui keskkonnale. rääkides mu enda kogu, kogemustest Kreekas, siis need tulekahjud, mis äh, hävitasid äh, Kagu-Atikat ja teisigi piirkondi, põhjustasid tohutuid kahjusid ja kui vaadata mu en-, minu enda kodumaa valitsuse tegevust, siis nende, see vastas täiesti kapitalismi reeglitele. inimesed, kes elasid ähm, nende, nendes piirkondades, kes kaotasid öö, äh, oma vara, neid silmas pidades tuleks eel, eelkõige lahendada just äh, see, sellised spetsiifilised probleemid, äh, vaatamata parasjagu valitsevale riigikorrale. Äh, me ei saa saavutada midagi, kui meie planeet on ohus. alles see, selle aasta septembris toimusid viimased suured metsatulekahjud Kreekas, samuti ei tohiks unustada, et äh, paljud inimesed kaotasid elu. niisiis, me ei tohi lasta öö, äh, spekulatsioonidel öö, äh, olla ülemuslikud meie planeedi ja öö, looduse huvide ees meil on tarvis aidata inimesi, kes elavad sealsetes piirkondades, talunikke, kes soovivad korralikult seda maad kasutada. on oluline, et me ei lubaks inimestel lihtsalt hävitada metsi. meil on tarvis korralikke ähm, äh, tuletõrjeüksusi. Herzlichen Dank, auch wenn wir heute nicht so waren suur aitäh, ehkki meil ei ole täna väga suurt ajalist surutist, tahaksin siiski meelde tuletada, et me peaksime kinni oma kõneajast, kas või ainult lugupidamisest kolleegide ees. järgmiseks saab sõna härra Mauro, kaks minutit. aitäh. kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest selles olulises valdkonnas, siis tahaksin rõhutada, et minu arvates on väga oluline instrument tuletõrjud, tulekahjude ennetamiseks solidaarsusfond kahe tuhande seitsmendal aastal, kui me pidasime vajalikuks seda instrumenti kritiseerida, siis me rääkisime ka selle instrumendi rakendamise paindlikkusest, on oluline, et me oleksime võimelised oma eelarvega paindlikult ümber käima ja kasutama seda vastavalt tekkivatele vajadustele. on ju öö, õige, et öö, Äh, ajavahemik kümme nädalat on väga lühike, kuid sellegipoolest peaks olema piisav selleks, et äh, samme astuda. mõningatel juhtudel on ju metsatulekahjudest tekitatud kogukahju väga suur ja me peaksime vaatama, kui selle määra teatud konkreetses piirkonnas, sellest räägiti ka komisjonides ja me esitasime ka oma seisukohad nõukogule, kuid nõukogu teeb näo, nagu tema ei saaks sellest aru. meie jaoks on öö, oluline, et solidaarsusfondi vahendite kasutamine oleks tõhusam ja asjakohasem, sest selle abil on vaja lahendada väga olulisi probleeme. seetõttu paluksin ma, et teie äh,, härra volinik, pööraksite erilist tähelepanu selle avalduse punktile mm, number üheksa mis äh, rõhutab liikmesriikide soove äh, saada senisest suuremaid tagatisi äh, solidaarsusfondi vahendite kasutamisel ja nende efektiivsel rakendamisel. aitäh, proua president. härra komissar, ma olen sel teemal juba nii mõndagi kuulnud, meil on olemas ka teatud edusamme, kuid vaatamata sellele metsatulekahjud kestavad. me oleme ka endiselt väga mures. metsatulekahjud tekivad erinevatel põhjustel kuid ei saa teha nägu, nagu siin ei mängiks kliima soojenemine mingit rolli. on ju selge, et parlament ja komisjon peab kutsuma üles eh, solidaarsusele ja rakendama kõik vahendid, mis on tema käsutuses metsatulekahjude vastu võitlemiseks. kõik, kogu meie tegevus peab olema suunatud sellele, et me eh, ebabürokraatlikult suudaksime kasutada vahendeid ja suurendaksime vahendeid, mis on suunatud tulekahjude ennetamiseks. asi ei ole ju mitte ainult probleemis, mis puudutaks ainult Lõuna-Euroopat ja ühte riiki, vaid tegemist on kõikide liikmesriikide probleemiga, see puudutab kõiki, seetõttu on parlamendil väga tähtis ülesanne ülesanne kindlaks teha, et Kopenhaageni tippkohtumisel kehtestataks väga ranged kohustused, mis puudutavad süsihappegaasi keskkonda paiskamise määra, määra vähendamist. see resolutsioon on ju suur väljakutse parlamendile, see tuleb tingimata ellu viia, viia ja see peab rakendama, et Lõuna-Euroopas enam tulekahjusid ei oleks. Gracias, señora presidenta, señor comisario, señores diputados. Desgraciadamente, en este primer pre... aitäh härra volinik kahjuks on ju nii, et peame tegelema selle kurva teemaga, mis käsitleb äh, looduskatastroofe nagu metsatulekahjud. me nägime kahe tuhande üheksanda aasta suvel veel kord, et leidsid, leidsid aset äh, arvukad tulekahjud ja kakskümmend inimest hukkus minu kodumaal minu solidaarsus ja kaastunne kuulub nende hukkunute perekonnaliikmetele. kõik need katastroofidel on väga ränk mõju inimestele, keda need puudutasid, nende eksistentsile, aga ka turismile, piirkonnale tervikuna. minu mm, piirkonnas, kust mind on valitud, oli seega väga suur toime looduskeskkonnale tervikuna. inimesed nõuavad, et me tegutseksime, et Euroopa institutsioonid äh, ei vaataks enam äh, tegevusetult pealt. me peame abi osutama, me peame kannatanud piirkondi aitama me peame tegema ennetustööd ja tegutsema kiiresti. tahaksin kõiki üles kutsuda, sealhulgas ka Euroopa Komisjoni, et ta analüüsiks kujunenud olukorra ja töötaks välja meetmed, et leida kujunenud olukorrast väljapääs. samuti, et eraldataks vahendid selleks, et nendele piirkondadele saaks vajalikul määral abi osutada Hispaania valitsusel peab olema võimalus Euroopa äh, vahenditele tuginedes kaasata äh, teisi liikmesriike selleks, et Euroopa Solidaarsusfondi kaudu ühiselt tegutseda. Hispaania valitsus peab äh, osalema aktiivselt üle-euroopalise strateegia väljatöötamises sest metsatulekahjude tuleb jagu saada. järgmisena äh, kolleeg Balsani. suur aitäh, proua president, kallid kolleegid. sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni liikmena, olles näinud, mis äh, hiljuti Itaalias juhtus Genua lähedal Liguurias, seal oli äh, terve rida tulekahjusid, mis äh, mõjutas suuri piirkondi. me teame täpselt, kui vajalik on äh, sek-, Euroopa sekkumisvõimekus siin küsimuses. meil ei peaks olema sellist tüüpi katastroof, katastroofe jälle ja jälle. me ei peaks äh, jõudma olukorda, kus katastroofid on tsüklilised. ma leian, et Euroopa on võimeline tõhusalt reageerima ja ta kindlasti peaks seda tegema selleks, et kaitsta ja säilitada neid väärtuslikke piirkondi, mis, millest on kasu meile kõigile. sest tõesti, Euroopa lõunaosa kipub äh, põlema rohkem kui äh, ülejäänud Euroopa, aga kui Lõuna-Euroopa põleb, siis see on tegelikult ikkagi osa tervest Euroopast, mida terve Euroopa naudib seetõttu peab meil olema äärmiselt ühtlustatud lähenemine selleks, et äh, kaotada igasugune spekulatsioon, otsene või kaudne, mis on seotud nende katastroofidega. me peame kindlustama, et meil on vähem bürokraatiat selleks, et äh, finantsabi oleks kättesaatav sellist tüüpi finantsabi, mis on mõeldud antud katastroofide puhul, pean siin silmas solidaarsusfondi, sealt peaks olema lihtsam äh, mõjutatud piirkondadel raha kätte saada. proua Krostet, kaks minutit. suur aitäh, proua president. aastal kaks tuhat üks nõudsime me Euroopa tsiviilkaitsemehhanismi pärast üheteistkümnenda septembri sündmusi. pärast seda loodi fond, siis tuli Barnier raport, mis rõhutas vajadust äh, saavutada solidaarsus, mis ka tegelikult toimub. täna on meil olemas solidaarsus, aga see peab kindlasti olema tõhusam ja me peame olema võimelised siit nüüd edasi liikuma. on kaks valdkonda, mille kallal peab tööd tegema. esiteks meie reageerimisvõimekus. kahjuks kõik, keda need metsatulekahjud on puudustanud, vihkavad asjaolu, et hilisemad protseduurid võtavad eh, liiga kaua rakendamine võtab liiga kaua aega. rääkides metsatuulekahjudest, on siin äärmiselt oluline reageerida kiiresti, meil on kindlasti vaja suuremat paindlikkust rakendamise puhul, sest äh, aeg on siin äärmiselt olulise tähtsusega. ja nüüd, mis puudutab ennetamist, siis selle kohta me ei ütle siin piisavalt tundub, et äh, tegemist on subsidiaarsuspõhimõttega, nii et inimesed ütlevad, et tegelikult liikmesriigid peavad need otsused vastu võtma. aga kui nendel metsatulekahjudel on äh, hävitav mõju biomitmekesisusele, keskkonnale, kui nad seavad ohtu inimpärandi, kõige olulisemad asjad, mis inimestel on, nende pärand, nende kodud ja nendega kaasnevad ka inimohvrid, siis äh, meil ei ole mitte mingisugust õigust mitte neid katastroofe ennetada. kõigi nende asjade jaoks on meil vaja finantsvahendeid seetõttu on meil vaja, vaja kõige paremat võimalikku eelarvet Euroopa tsiviilkaitse kontekstis. peame kindlustama, et eelarve võtab korralikult arvesse kõik need murepunktid. see tähendab omakorda, et põllumajandus- ja metsanduspoliitikad peavad neid riske korralikult arvesse võtma seetõttu peame me paremini reageerima, meil on vaja paremaid vahendeid, ehk me peame ühendama kõik need punktid, et äh, metsatulekahjud Vahemere piirkonnas ei oleks enam paratamatud. kolleeg Arsenis, palun. suur aitäh, proua president, härra volinik, kallid kolleegid juba aastaid on Euroopa lõunaosa kannatanud metsatulekahjude käes. ja see on miskit, mis leiab aset nii-öelda arenenud maailmas. näeme, et Vahemereäärsed metsad hävitatakse ja see on äärmiselt äh, suur oht ka meie planeedile. inimesed ka ei tea, kuidas nendele probleemidele reageerida. meil on vaja korralikku Euroopa poliitikat, mis ennetaks edasisi tulekahjusid vaadates nüüd olukorda Kreekas aastate jooksul ja neid tõsiseid tagajärgi, mis on seal aset leidnud looduskatastroofidel, siis on vaja korralikku koordineerimist tsiviilkaitse osas, tuletõrje osas, meil on vaja ka rakendada korralikke ennetavaid meetmeid selleks, et selle probleemiga toime tulla võttes arvesse et metsatulekahjud äh, leiavad aset turismipiirkondade, suurte linnade lähenduses, siis olukord on täiesti katastrofaalne, inimesed ehitavad maju kiiremini, kui äh, liikmesriikide valitsused jõuavad võtta vastu otsuseid, et seda arengut aeglustada, nii et meil on vaja muuta mentaliteete, me peame õppima nendest sõnumitest, mille nüüd siin saanud oleme, oleme ja Euroopa metsade kaitse puhul peame me vaatama taasmetsastamise küsimust, eriti mis äh, puudutab kliimamuutuste konteksti. meil on vaja Euroopa-ülest koostööd selleks, et võidelda metsatulekahjudega, eriti just nendes äärmiselt tundlikes piirkondades. ja Kopenhaageni konverentsi kontekstis äh, peame kindlustama, et meie arenenud riikidena oleme suutelised paika panema rea meetmeid, mis eh, võimaldaksid maailma metsadele paremat kaitset. peame kindlustama, et meie oma metsad Euroopas on tulevikus paremini kaitstud. aitäh, härra Piiper, palun. proua president, daamid ja härrad metsatulekahjude ulatus ületab väikeriikide võimalused, eriti nende piirkondade võimalused, kus need aset leiavad. me kutsume nõukogu üles andma rahalised vahendid lihtsamalt vabaks, piirkonnad vaba va,, vajavad neid ka ennetustegevuseks. Solidaarsusfondi, aga ka Põllumajandusfondi rahasid saaks tõepoolest selles osas senisest tõhusamalt ära kasutada ja äh, tulekahjud on liikmesriikide pädevuses, see tähendab seda, et liikmesriikide ülesandeks on, oleks seadusandluse karmistamine äh, süütajate suhtes, samas äh, peaksid nad senisest tegelema aktiivsemalt tuletõrjujate ja inimeste koolitamisega, samas peab tegelema kogu Euroopa nende küsimustega selleks, et luua kogu Euroopa jaoks piiriülesed reeglid, reeglid ja abinõud ning just selleks vajame me äh, komisjoni poolseid ettepanekuid, seejuures niisuguseid ettepanekuid, mis ei sekkuks liikmesriikide pädevusse. loomulikult me võime mõelda sellele, et meil on kõik äh, vastavad äh, Eh, lennusalgad, kes selle kõigega tegelevad, kui me peaksime pidevalt pöörama tähelepanu sellele, kas meil kõigil on eraldivõetuna neid rahalisi vahendeid, et eh, niisugust lennukiparki omada. kutsun teid kõiki üles, alustagem olulisest alustagem eh, sellest, et õpime ennast ise aitama, käivitame kodanikukaitsemehhanismid ja koolitame inimesi, aitäh! suur aitäh! proua Ajala. suur tänu, president, minagi sooviksin avaldada kaastunnet ja solidaarsust hukkunute peredega. igal aastal kannatame me nende katastroofide käes ning Euroopas on tarvis luua instrument nende probleemide lahendamiseks transpordisektoris, millega mina tegelen, mina olen maanteeohutuse ekspert, on, on sarnane tegevuskava loodud. näiteks võiks luua Euroopa kiirreageerimise suutlikkuse parandamise töögrupp. meil on tarvis suuremat koostööd selle valdkonna inimeste vahel, meil on tarvis paremat koolitust, ja me peame parandama inimeste teadlikkust tulekahjude ennetamisel. meil on tarvis rohkem koordineeritust ning solidaarsuse valguses tuleb nentida, et Hispaania valitsus saatis samuti abiks oma lennukeid, näitamaks üles solidaarsust lõunapoolsemate riikide vahel, aga tarvis on kaasata ka Põhjala riike tuleks luua tulevikus ka mingisugune eh, lennuüksus, aga solidaarsusfondi eh, kasutamine selleks oleks vägagi teretulnud. suur tänu, eh, härra Franco. härra president, härra volinik, auväärsed rahvaasemikud sellel suvel lõõmasid leegid jällegi Marseille ümbruses Korsikal, Itaalias, Hispaanias ja eriti suuresti Kreekas. umbes nelikümmend üks tuhat hektarit metsa põles maha. füüsiliste aspektide kõrval tuleb välja tuua ka bioloogilise mitmekesisuse hävimine ja inimeste kannatused. tuleb tunnistada, et ilma, kliima soojenemine suurendab metsatulekahjude tõenäosust ning Euroopa Liit peab paremini koordineerima selle vastast võitlust ja tugevdama meie tuletõrje suutlikkust. on tarvis korralikku koostööd ja koordineeritust Vahemere ruumis ja ma tervitan juba välja tuldud algatusi. eriti, mis puudutab Euroopa infosüsteemi, äh, see on siis pilootprojekt äh, metsatulede kahjude äh, küsimuses, meil on tarvis rohkem solidaarsust, et et, et välja töötada Euroopa kiirreageerimisüksused juba kahe tuhande kuuendal aastal tuldi välja sarnase algatusega Euroopa Liidu liikmesriikide ja nelja kandidaatriigi tarvis. meil on tarvis vahetada ka kogemusi, äh, loomaks korralik ennetusprogramm ning ma tooksin siin eeskujuks ka meie regiooni tegemised, mis võiksid olla tõsiselt kasulikud suur tänu, proua Korhola. surullisimpia metsäpalojen suhteen olemme menettäneet satoja tuhansia hehtaareja metsää eri ka meie oleme kaotanud sadu tuhandeid hektareid metsa äh, ei tea alati põhjusi, see-eest on kõigile teada tagajärjed. on mitmeid teooriaid, ühed räägivad kliimamuutustest äh,, kui ja meile püütakse selgitada, et suvi algab oluliselt varem, lõpeb oluliselt hiljem ja tulekahjude kestvus aastas on oluliselt suurem. niisugused suured ulatuslikud tulekahjud hõlmasid nii Hispaaniat kui Portugali, kuid see kõik toimub muutunud keskkonnatingimustes. keskkonnavaatlejad on teinud kindlaks, et Ehm, metsatulekahjud on sotsioökonoomsete põhjustega, niisugusele järeldusele jõudsid eh, California uurijad, see puudutab nii linnaehituslikke meetmeid kui ka eh, mm, eh, põllumajanduslike maade laienemist siia juurde eh, eh, kustutusvahendite puudumine, suutmatus eh, kustutusvahendeid kasutada ja nii edasi ja nii edasi. see on fakt, kuid see aga ei selgita looduskatastroofide põhjust, mis korduvad kahetsusväärse järjekindlusega Euroopa Liit peab ostma endale peegli ja sinna vaatama, sest tulevikus sõltuvad eh, looduskatastroofid, sealhulgas metsatulekahjud, just meist ja sellest, mida me suudame nende vastu ette võtta. proua Essia, kaks minutit niihin puheenvuoroihin joissa on todettu että vahinkojen ennaltaehkäisy on aina edullista on ammu kindlaks tehtud, et sündmuste ennetamine on oluliselt lihtsam kui tagajärgede likvideerimine, olgu siis tegemist metsatulekahjude või üleujutustega. meil on igal juhul vahendeid, meil on tarvis seiresüsteeme, satelliitseiresüsteeme, e-, eelhoiatussüsteeme, nii nagu meil e, Soomes on juba aastaid lisaks sellele, kui me räägime rahvuslik äh,, siseriiklikul tasandil tegutsemisest, siis me peame äh, hoolitsema selle eest, et tuletõrje oleks varustatud uusimate vahenditega metsatulekahjude ennetamiseks ja kustutamiseks. Äh, metsatulekahjud tekivad väga sageli kliima soojenemise tagajärjel. ennetamiseks äh, on vajalik meede, on kindlasti heade tulemuste saavutamine Kopenhaageni konverentsil. Äh, tänasel päeval on olukord nii, et äh, tulekahjud on Euroopa Liidu liikmesriikide siseasi, see tähendab seda, et äh, siseriiklikud metsapoliitikad, metsastamine peab olema piisaval tasemel ja et et puudel oleks tagatud kasvutingimused meil on tarvis paremaid kaitseveetmeid, meil on vaja, vaja paremaid tuletõkestusvööndeid ja nende rahastamist. Need on kõik ülesanded, mida tuleb lahendada liikmesriikidel ja Euroopa Liit ei saa selle eest hoolitseda, et selle kõige eest mingis konkreetses riigis hoolitsetakse. samas öö, tuleks solidaarsusfondi vahendeid vaadelda kui hädaabivahendit me eh, peaksime seda kasutama eeskätt ennetusmeetmete rakendamiseks. suur aitäh, järgmiseks on minister Mato. Gracias, señor presidente, señor comisario. Un incendio es siempre una tragedia una.... suur tänu, president. ilmselgelt tulekahi on alati tragöödia. tragöödia inimestele, keskkonnale ja tragöödia ka majanduslikkuses, sotsiaalses mõttes ka Kanaari saartel, La äh, Palma saarel oli suur tulekahju ning ma loodan vägagi, et äh, seda resolutsiooni toetatakse ühehäälselt. selle eesmärk on tõesti kasulik, see tuletab meile meelde kõiki ohvreid. sageli inimesed, kes äh, niimoodi, niimoodi töökohal hukkuvad, on vabatahtlikud tuletõrjujad. me räägime siin sellest, et igal aastal kaotame me sadu tuhandeid hektareid. ja lõppkokkuvõttes tähendab see seda, et tuleb tõdeda, et metsandust ja taasmetsastamist toetatakse ebapiisavalt. komisjon peaks välja tulema riskiennetusstrateegiaga, mis oleks tõhus ning võitleks ka kõrbestumise vastu. oluline on tagada, et me kasutame ära ka nende piirkondade tootlikkuse potentsiaali. härra volinik, te ütlesite, kui olul-, juba kui oluline on koordineeritus ühenduse instrumentide vahel, tõukefond, solidaarsusfond, Life pluss, samuti on oluline paika panna kiirreageerimismehhanism, millest me siin rääkisime, igal juhul see resolutsioon liigub õiges suunas. suur tänu, järgmine kõneleja, proua Fernandes härra Fernandes, kaks minutit. Cumprimento também o Sr. Comissário e os caros colegas. Este é um momento para mostrarmos eh, suur aitäh, see on kindlasti see moment, kus on oluline solidaarsust üles näidata, samas on see ka meie kohustus, kohustus töötada muudatuste kallal, eeskätt öö, eh, silmas pidades Euroopa Solidaarsusfondi võimalusi. selleks, et me suudaksime tegutseda õigeaegselt ja tõhusalt ja neid, ja suudaksime neid katastroofe vältida. meil on tarvis üle-euroopalist metsanduspoliitikat, mille eesmärgiks oleks metsade kaitse, nende väärtustamine, tulekahjude ennetamine paljudes liikmesriikides, eeskätt ka minu kodumaal Portugalis, pole isegi metsakatastrit. ja see tekitab loomulikult väga palju keerulisi momente, kui on tarvis neid piirkondi taasmetsastada. ma arvan, et eeskätt me peaksime panustama ennetustegevusele ja peaksime vastama äh, küsimusele, kas meil ei peaks olema mitte üle-euroopaline metsakataster, äh, et meil oleks ettekujutus, millised ülesanded meie ees seisavad, millised peavad olema sanktsioonid nende suhtes, kes äh, meie metsi kahjustavad ja öö, oma, selleks, et omada ülevaadet, millisest biomassist öö, on tegelikult jutt, mis on niimoodi meie käsutuses. kui me niimoodi asjale läheneme, siis me oleme tõepoolest ühelt poolt nii keskkonnakaitsjad kui ka hoolitseme töökohtade eest, mis on käesoleval ajal oluliseks eesmärgiks. härra Van Nistelrooy, kaks minutit. suur tänu on väga meeldiv, et oma esimesel tööpäeval uuel parlamendiaastal räägime me suurtest katastroofidest Lõuna-Euroopas, meeldiv on see, et kolleegid on koostööd teinud suurepärase resolutsiooni koostamisel. me peame meeles pidama ka nende katastroofide mõju inimestele, valimistel rääkisime me lähedustest inimestega, solidaarsusest. suvel öö, kahjustasid Lõuna-Euroopat tulekahjud, talvel võivad teistes piirkondades häda teha üleujutused. me oleme siin juba rääkinud Euroopa Solidaarsusfondi kasutamisest, me ei räägi siin uutest instrumentidest, vaid sellest, et olemasolevaid instrumente muudetaks tõhusamaks. volinik Tiimas parlamendis oleme me välja toonud täpselt see, kus milliseid aspekte on võimalik parandada. nõukogu aga pole kaks aastat lillegi liigutanud. kas on võimalik seda olukorda kuidagi parandada? Te mainisite, et paranenud on tuletõrjelennukite saatmine, aga ülejäänud parlamendi ettepanekud on põrkunud vaikimismüüri vastu. Te rääkisite siin kodanikukaitseüksusest, see on küll tore aga siin mängivad võtmeri äh, rolli liikmesriigid, kes peavad kor-, sellele korraliku aluse looma ning eraldama piisavad ressursid. sama puudutab ka taasmetsastamist, seda ei tule, ei pea tegema tsentraalselt, äh, sellega saavad tegeleda ka liikmesriigid. aga võiks ju kasutada näiteks tõukefonde paika on pandud meil majanduse elavdamiskava ja see kasutab detsentraliseerimist ju täielikult ära. suur tänu. suur tänu, härra Kantsian, kaks minutit. Eh, suur tänu. härra volinik. resolutsioon, mille esitas Rahvapartei, tegeleb looduskatastroofidega. aga ma tooksin siin välja ka paar aspekti, mis resolutsioone, resolutsiooni kirja pole pandud, aga ma olen esitanud ne-, nende osas muudatusettepanekuid. Lõuna-Euroopas näiteks Veneto piirkonnas toimusid maalihked ja valitses tõ-, tõeliselt halb ilm. me ei räägi siin ju ainult äh, metsatulekahjudest, vaid äh, ka näiteks suvistest üleujutustest, mis on ka üsna tavalised. tulevikus me räägime siin sellest, et äh, maailma kliima soojeneb niisiis, meil on tarvis tagada, et oleks paika pandud korralik infrastruktuur probleemide vältimiseks, kui see pole võimalik, tuleb vähemalt kiiresti reageerida ja kõrvaldada kahjud, olgu need siis metsapiirkondades või mujal. looduskatastroofid on seotud ka inimtegevusega ning meil tuleb äh, paika panna korralikud sanktsioonid äh, tahtlike kuritarvituste vastu võitlemiseks. nüüd solidaarsusfond, tõesti on oluline selle kasutamine, aga seda tuleks kasutada ka teistsuguste katastroofide puhul meil tuleb erinevaid fonde erinevate katastroofide puhul kasutada ning äh, härra Mauro juba rääkis, kui oluline on suurem paindlikkus. härra Kantsian oli viimane kõneleja minu nimekirjas. nüüd vaba mikrofon. proua McInnes, nägin ma soovis sõna. suur tänu, härra president. kuulasin seda arutelu oma kontoris ilmselgelt õnneks Iirimaal me äh, sarnaste, Lõuna-Euroopaga sarnaste tulekahjude käes ei kannata. kaks asja jäi mul silma, kõigepealt me tundume siin kojas rääkivat ainult nendest asjadest, mis meie enda riiki mõjutavad. ja kui me Iirimaal praegu räägime Lissaboni lepingust, solidaarsusest üle Euroopa Liidu, äh, tuleks meil lahti saada sellest rumalast kombest. me peaksime rääkima probleemidest ka teistes liikmesriikides et me tõesti tunnetaksime suuremat solidaarsust siinse koja liikmete vahel, äh, kui nad muretsevad oma kodanike pärast. mina sooviksin näiteks, et teised inimesed muretseksid ka Iirimaa kodanike probleemide pärast. ma arvan, et me peaksime reklaamima mõtet, et Euroopa on kõigi jaoks, mitte äh, me ei hoolitse ainult enda inimeste eest. senini on Euroopa Liit siin läbi kukkunud ja selle äh, vilju sööme me nüüd Lissaboni arutelus. ma sooviksin traditsiooni murda ning avaldaksin oma solidaarsust Lõuna-Euroopa probleemide puhul. võidelge hävitajate vastu ning tegelge ennetustööga ning tõepoolest kasutage ka solidaarsusfondi nende jaoks, kes, kes seda tõesti vajavad. Now... suur tänu. härra Lopez Aguilar, üks minut. Señor presidente, comisario Dimas aitäh, härra president, volinik Tiimas. aitäh, härra president, volinik Tiimas. see on esimene kord, kui ma olen Euroopa Parlamendi liige, mind valiti nende valimistega, aga mulle tundub, et see on korduv küsimus igal septembris. ja see puudutab metsatulekahjusid ja üleujutusi, mida me, mis Lõuna-Euroopas on just eriti karmid Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, La Palma saar. Kanaari saarte kõige kaugem saar. meil on siin võimalus äh, tugevdada kodanikevahelisi sidemeid, et Euroopa saaks oma vastuses anda lisaväärtust lisaväärtus tuleks ennetamisest, institutsioonide vahelisest koordinatsioonist, komisjon, parlament, nõukogu võiks seda teha resolutsiooniga koos liikmesriikidega. me näeme Euroopa lisaväärtust, aga ka vastuses, reageeringus, seetõttu on oluline, et me liiguksime edasi sõnadelt tegudele ja muudaksime sujuvamaks äh, solidaarsusfondi töö selle olukorraga võitlemisel kui äh, need katastroofid tõesti äh, iga aasta aset leiavad, siis oleks oluline sellised sammud siiski ette võtta. proua De Figueiredo, üks minut. kõnelejal puudub hetkel mikrofon ah. flagelo dos incêndios florestais que todos os anos afeta os nossos países do sul incluindo a grécia a itália a espanha e portugal ka sel suvel Kreekas, Itaalias, Portugalis, Hispaanias olid tulekahjud ja tõepoolest on oluline, et niisugused olukorrad ei korduks, see hävitab meie metsi, loomi nendes, maju, bioloogilist mitmekesisust ja väga sageli hukkuvad ka inimesed. me peame endale teadvustama, et me kaotame eh, maaelu piirkondi ja seetõttu peaksime tegema rõhuasetuse ennetustööle. see tähendab eh, seda, et me peaksime senisest enam tegema rõhuasetuse metsade kasutamise äh, polüfunktsionaalsusega, muuhulgas Vahemere piirkonnas. see on äh, üks äh, preventsioonivõimalustest. kallid kolleegid mind rahuldab see, mida volinik Tiimas selles küsimuses öelnud on. konkreetsemalt ta on äh, aru saanud, kui oluline on see, et me toetame, anname toetust äh, ka väljaspool seda kontinenti. ehk me saaksime teha seda näiteks äh, Vahemere ühenduse katte all on äärmiselt oluline, et sellist katastroofi abi äh, antakse katastroofipiirkondades ja et antakse ka ennetusabi. suur aitäh! For... suur aitäh ja aitäh ka selle eest, et te ajalisest piirangust kinni hoidsite. în vara acestui an portugalia spania frana italia i suur aitäh äh, härra president portugal prantsusmaa hispaania itaalia kreeka nendes riikides olid kohutavad metsatulekahjud see suvi. Kreekasse hävitati kakskümmend üks tuhat hektarit maad, ka majad hävisid, meil on vaja koordineeritud jõupingutusi Euroopas. Prantsusmaa, Hispaania, Küpros saatsid lennukeid selleks, et me saaksime võidelda nende tulekahjudega. tundub, et meie Euroopa strateegia on õige ja sellest oli kasu Euroopa Liidu solidaarsusfond võib loomulikult sellistes äh, situatsioonides tegutseda, on oluline, äh, et rahad saaksid kättesaadavaks selleks, et äh, inimeste jaoks saaks ehitada näiteks varjualuseid. Neil peab olema vähem bürokraatiat, kergem ligipääs sellele fondile nüüd näide minu oma riigist, eelmise aasta juulis leidis aset äh, looduskatastroof ja septembris kaks tuhat üheksa rohkem kui äh, aasta hiljem ei ole Rumeenia valitsus seda raha siiski kätte saanud. tulevikuks on meil vaja korralikku metsanduspoliitikat ja korralikku ennetuspoliitikat. ja lõpetuseks annaksin sõna härra Tiimasele lõppsõnavõtuks suur aitäh, härra president. esiteks sooviksin tänada austatud parlamendi liikmeid nende suurepäraste sõnavõttude eest tänases debatis ja ka nende heade mõtete eest, mida nad esitanud on katastroofiolukorrad, millel on tohutud äh, sotsiaalsed, äh, majanduslikud mõjud ja just kliimamuutuste tõttu, millele viitasid ka kõik kolleegid, peame me keskenduma üha rohkem sellele kriisile, mis tulevikus ilmselt aina suureneb. mitte ainult äh, metsatulekahjud, mis on aset leidnud peamiselt lõuna Euroopas, aga ka Kesk- ja Põhja-Euroopas peame tähelepanu pöörama ka teistele looduskatastroofidele nagu üleujutustele. nii et me peame tugevdama ja parandama Euroopa meetmeid selleks, et me oleksime võimelised sellistes olukordades tegutsema ja andma seda lisaväärtust, mis siit tuletada võib. mis puudutab selle suve metsatulekahjusid, siis eh, tuleb meeles pidada, et on oluline, et ühendus mitte ainult ei parandaks oma äh, võimekust tulekahjudega toimetulemisel, vaid silmas tuleb pidada ka ennetavaid aspekte. paljud inimesed äh, on sellele viidanud ka tänaõhtuse debati käigus. meenutaksin teile ka, et äh, veebruaris andis komisjon meile teatise, mis puudutas äh, looduskatastroofide ennetamist. inimese poolt põhjustatud katastroofide ennetamist ja esitasime terve rea ettepanekuid, nüüd ootame Euroopa Parlamendi ja nõukogu reageeringuid. võttes nüüd siin uues parlamendis sõna, siis ma tõesti usun, et te ei venita sellega ja annate meile oma vastuse. nagu ütlesin, siis selle dokumendi andsime välja juba veebruaris. on oluline, et selles resolutsioonis mille üle te hiljem sel endal hääletama hakkate, pöörataks tähelepanu ka sellist tüüpi tegevusele. rõhutaksin ka asjaolu, millele viitas proua Podimata ja ka paljud teised kõnelejad, kliimamuutuste küsimus. vajadus saavutada parem koordineerimine ja vajadus äh, korralikult üle vaadata ühenduse metsandusstrateegia ja siduda see ka üldises mõttes rohkem kliimaküsimustega. ma arvan, et siin on nüüd hea võimalus äh, vaadata neid küsimusi, mis on seotud metsatulekahjudega. komisjoni poolt välja antud teatises on üks olulisemaid äh, punkte, see samm, mida me ka eelmisel nädalal ette võtsime, mis puudutab rahastamist ja äh, tõenäolisi arenguid, mis leiavad aset Kopenhaagenis kliimamuutuste osas. Äh, suur panus läheb äh, finantskohandamistele, mis on tingitud kliimamuutustest arenguriikides vaadates, millised on kliimamuutuste mõjud, kasvuhoonegaaside küsimus, selle küsimusega me tõesti peame tegelema ja tegema seda nii, et vaatame ka kõiki tagajärgi. teen ettepaneku, et me ei hakka siin ootama kuni aastani kaks tuhat kolmteist, et tegutsema hakata, ma arvan, et me peaksime alustama juba kahe tuhande kümnendal aastal äh, ülemkogu kas nüüd või oktoobris äh, peab jõudma kokkuleppele selle osas, et rahastamine eraldatakse, et me saaksime alustada tööd kohe ja et riigid, kes sellega seotud on, näeksid, et Euroopa Liidul tõesti on olemas konkreetsed ettepanekud ja et Euroopa Liit soovib siinkohal tegutseda. veel üks äärmiselt oluline küsimus. ma tõesti arvan, et tegelikult kõik, mis täna siin öeldi, on õige vaadates äh, finantsmehhanismi ja seda, millist toetust saab anda riiklikele endendusmeetmetele, siis komisjon teeb kõik endast oleneva, et kindlustada, et Euroopa Solidaarsusfond saab toetada liikmesriikide poolt ette võetud samme. mõned parlamendiliikmed ütlesid ka, et peame rohkem sekkuma, et komisjon peab olema proaktiivsem minu arust siin on erinevad asjad, mis äh, oluliseks saavad. ma ei tea, millal te äh, arvestate, et selle solidaarsusfondi võib, võiks aktiviseerida, aga samal ajal me peaksime uurima ka teisi võimalikke vahendeid ja kanaleid. kodanikukaitsemehhanism ja selle aktiviseerimine, aktiveerimine, me räägime siin reaalajast võttes nüüd näite hiljutistest metsatulekahjudest äh, Kreekas, kui me olime saanud Kreeka valitsuselt ametliku sõnumi, siis tunni jooksul äh, äh, tõusid õhku Itaalia lennukid, et oma toetust pakkuda. nii et ma arvan, et me räägime siin tõesti reaalajas toimuvast kohesest reaktsioonist ja nagu ma oma esialgses sõnavõtus ütlesin, oleme siin viidanud tsunamile, Katriinale, nendes riikides, kus katastroofid aset leiavad, on oluline tegutseda, kasutada kohalik kodanikukaitsemehhanismi. peame õppima sellest, mis on aset leidnud viimastel aastatel. peame uurima ka, millised vahendid, finantsvõimalused olemas on et kaitsta keskkonda ja töötada Euroopa kodanike huvides. nüüd, mis puudutab solidaarsusfondi, siis tõesti õige on öelda, et see peab olema paindlikum ent on tõsi, et kui me tahame tegutseda nii kiiresti kui võimalik, siis on oluline, et Solidaarsusfondi puhul vaadatakse tõelisi vajadusi ja hinnataks neid kohaselt. niisiis on minu arvates loogiline, et komisjon tegutseks nii kiiresti kui võimalik. ja riiklikud valitsused, kohalikud omavalitsused peaksid samuti saama võimalikult kiiresti vajalikud meetmed tarvitusele võtta loomulikult on Euroopa Solidaarsusfondi rahadega alati seotud teatud tingimused, aga tõesti ei tohiks võtta aasta, et see raha väljastataks. nii et ma tõesti leian, et paindlikkus on vajalik. vabandust, et mul ei ole rohkem kõneaega, et vastata nendele väga konkreetsetele küsimustele esitati aga siin mitmed äh, kõnelejad küsisid äh, majanduse taastumise kohta ja ka selle kohta, kas oleks võimalik see majandus taastumise kavasse panna. töö looduskatastroofide ennetamise puhul kindlasti panustab ka teistele valdkond, teistesse valdkondadesse, see on selline küsimus, äh, mille üle me oleme igal aastal arutanud. nii et sellest kindlasti on palju kasu, mis puudutab majanduse aktiivsust, tööhõivet peame kindlustama, et äh, kui miljoneid eurosid tehakse kättesaadavaks selle olukorraga tegelemiseks, siis ei peaks selle, seda raha kasutama ainult juba tekkinud kahjude korvamisel. oluline, kui me vaatame, ja see on oluline minu arvates, kui me vaatame looduskatastroofe. kokkuvõtteks äh, rõhutaksin seda punkti, et vaadates maavärinaid, metsatulekahjusid, ka sõjalisi sekkumisi, on see küsimus olnud asjakohane. maavärinad, metsatulekahjud, üleujutused ja ka rahvastiku liikumine, näiteks konflikt Liibanonis, need on sellised olukorrad, millega me peaksime suut-, olema suutelised toime tulema loomulikult ei saa täielikult kaotada igasugust riski, ohufaktorit, aga ma arvan, et me peame leidma kõige võim-, parema võimaliku lahenduse nende kriisidega toimetulekuks, meil on vaja tugevdada ennetusmeetmeid ja kindlustada, et me oleme võimelised oma kodanikke ja keskkonda kaitsma sooviksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad meid täielikult toetavad äh, nende looduskatastroofidega toime tulemisel. ma leian, et see on kõigi Euroopa kodanike huvides. Like for... suur tänu, härra volinik, et te siia tulite ning meie küsimustele vastasite. suur tänu. arutelu selles küsimuses on seega lõppenud, hääletus toimub kolmapäeval. ja nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt komisjoni avaldus, mis puudutab vabakaubanduslepingut Lõuna-Koreaga ja selle mõju Euroopa tööstusele. parunus Ashton, palun. Uh, suur tänu, president Aasia turud tähendavad suurt ekspordivõimalust, seal on suured majanduskasvu näitajad, aga suur, ka suured kaubandus-